okay, last... hästi, me teeme samamoodi nagu eelmisel korral, mis tundus toimivat päris hästi. ehk teisisõnu, ma loen kümnest nullini ja kell nulli juures alustame hääletamisega. ma teen seda kreeka keelest, aga te võite sa-, oma keeles, oma peas kaasa lugeda. kümme, üheksa, kaheksa, seitse, kuus, viis, neli kolm, kaks, üks. päevakorraga kooskõlas on nüüd äh, härra Pööge raporti hääletus, mis puudutab globaliseerimisega kohanemise fondi kasutusele võtmist. me äh, tegeleme siis äh, muudatusettepanekuga neli praegu, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek number kaheksa, nimeline hääletus. hääletus on alanud. Peres Fuvorias hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud nelisada kuuskümmend seitse, seitse häält vastu. Äh, muudatusettepanek üks, kes on poolt, kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek number kaks, nimeline hääletus. hääletamine on alanud. Peres Fuforias hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. Ähm, muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus, hääletamine on alanud yes.. hääletamine on lõppenud. muudatusettepanek kolm, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. ja nüüd on sõna palunud härra Martin. väga lühidalt, härra president, kui me hääletasime muudatusettepanekut number kaheksa, oli väiksel ekraanil meie juures äh, Äh, ikka veel äh, hääletus äh, seitsmenda muudatusettepaneku kohta, et ma sooviks tagada seda, et meil oleksid hääletustulemused korralikult registreeritud. aitäh. see, mis siin nüüd registreeritakse, me oleme hääletanud number äh,, muudatusettepanek number kaheksa härra Macmillan Mann sooviks äh, sõna. härra president, minu hääletuskaart ei toimi kohe saadame kellegi teie juurde, ütleb härra president. nüüd jätkame hääletust, lõplik hääletus ja meil on vaja kvalifitseeritud häälte enamust, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud viissada kolmkümmend üks häält poolt. palju õnne, härra Pöögela! päevakorras on nüüd äh, ette nähtud hääletus äh, proua Haugi raporti üle, mis puudutab äh, Euroopa Liidu kahe tuhande üheksanda aasta paranduseelarvet number kümme. üks hääletus ja hääl-, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud viissada viiskümmend üheksa poolthäält, palju õnne proua Haugile! päevakorras on nüüd äh, ette nähtud äh, härra Leine raporti hääletus, mis puudutab volituste kontrollimist. Äh, muudatusettepanek number üks, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? tagasi lükatud panen nüüd lõpphääletus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. palju õnne härra Leinele! päevakorras on nüüd ette nähtud äh, äh, kodanikuvabaduste äh, komisjoni resolutsiooni ettepaneku hääletus pres-, president katkestab. päevakorras on nüüd ette nähtud äh, viie resolutsiooni ettepaneku hääletus, mis puudutab Doha arengukava eesmärke pärast WTO seitsmendat ministrite konverentsi. muudatusettepanek üksteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaksteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus. hääletus on lõppenud vastu võetud viissada kuuskümmend kolm poolthäält. muudatusettepanek neli, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? ma sooviks seda kontrollida. hääletamine on alanud, elektrooniline hääletamine on alanud, muudatusettepanek number üks. hääletamine on lõppenud vastu võetud kolmsada viiskümmend kaheksa poolthäält. muudatusettepanek kuus, kes on poolt? Äh, vabandust, muudatusettepanek number kaks, mm, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? vastu võetud? Äh, kuus äh, rauges. härra Desir sooviks sõna, palun härra president, ma saa-, tahtsin lihtsalt öelda, et kui ma ähm, saan õigesti aru meie kolleegi äh, Papandrokose muudatusettepanekust, siis puudutab see Hongkongi ja ettepanekut, et äh, jääks ära äh, sub-, subsiidiumid ja erinevalt äh, veast, mis on meie hääletusnimekirjas, sotsialis-, Sotsiaaldemokraatlik fraktsioon toetab seda muudatusettepanekut muudatusettepanek number viis, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud äh, kolmsada kakskümmend kuus poolthäält, muudatusettepanek seitse, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud Ehm, ehm, äh, kaksteist lõige, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, äh, vastu võetud. Ehm, punkt kolmteist algses tekstis äh, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud kolmsada seitsekümmend seitse poolthäält, Äh, muudatusettepanek viisteist, kes on poolt? kes on vastu? Äh, kordame seda. Äh, viieteistkümnes muudatusettepanek, kes on poolt? muudatusettepanek viisteist, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? tagasi lükatud? muudatusettepanek number üheksa kahes osas nimeline hääletus. esimene osa äh, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud äh, kolmesaja kuuekümne kuue vastuhäälega teine osa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud äh, neljasaja üheksakümne kolme poolthäälega. muudatusettepanek number kaheksa, nimeline hääletus. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud äh, kolmsada viiskümmend üks vastuhäält. nüüd me jõuame algse teksti punkti neliteist juurde äh, nimeline hääletus. esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud viiesaja seitsmekümne nelja poolthäälega teine osa. kes, hääletus on alanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud kolmesaja kuuekümne poolthäälega muudatusettepanek kuusteist on tagasi võetud, muudatusettepanek kümme, nimeline hääletus. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kolmesaja kuuekümne nelja vastuhäälega. algse teksti mm, punkt kaheksateist, kes on poolt kes on vastu? erapooletud? me peaksime seda kontrollima. Äh, algse teksti äh, punkt kaheksateist, elektrooniline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kolmesaja viiekümne kaheksa poolthäälega. ja nüüd äh, lõpphääletus nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmesaja seitsmekümne poolthäälega ja saja kahekümne viie vastuhäälega ja saja kahekümne viie erapooletu palutuga. viimane tänastest hääletust, vaba, ette teatust. Ähm, äh, kell kaksteist antakse üle Sahharovi auhind. Te näete, et äh, me läheme üsna, üsna aeglaselt, nii et ärge palun äh, ruumist välja viige, minge. päevakorras on nüüd ette nähtud hääletus resolutsiooni ettepaneku üle Mm, mis on kodanikuvabaduste äh, õigus ja siseküsimuste komisjonilt poolt esitatud ja see on seotud äh, vastava raportiga. pärast viiendat punkti on meil kaks, äh, viienda punkti kohta on meil kaks muudatusettepanekut, üks ja kaks nii hääletame kahes osas, esimene osa, kes on esimese osa poolt? kes on vastu? erapooletud? ja kontrollime elektrooniliselt. Äh, kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud viissada kaks poolthäält. ja nüüd teine osa, kes on poolt. kes on vastu? Äh, seda on vaja kontrollida. erapooletud Mm, siiski, nüüd tuleb elektrooniline kontroll. Eh, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kahesaja seitsmekümne kahe vastuhäälega. nüüd mm, eh, punkt üksteist, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, vastu võetud. ja lõpetuseks nüüd siis lõpphääletus, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud ma palun, et kõik nüüd jääksid saali Äh, Saharovi auhinna üleandmise äh, ajaks, mis algab seitsme-kaheksa minuti pärast. nüüd algavad äh, hääletuste selgitused. ja kõigepealt siis globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtt ja härra Bresinal sõna kas härra Brežina on kohal? ma hääletasin